suurepärane töö, härra Lange. ja nüüd tuleb hääletuste seletus. But why? But it's obvious that they had this then. Uh, dear colleagues, we have 50 explanation of votes. You know what this kolleegid, meil on viiskümmend hääletusselgitust ja ma olen väga range, te saate tõesti ainult minuti, ma vabandan, aga me peame ajast kinni pidama. kõigepealt äh, siis Euroopa Parlamendi osaistungjärgu tava, ajakava härra Päts on üks minut tänan, härra president. ma sooviksin selgitada seda, kuidas ma hääletasin seoses äh, kalendriga kaks tuhat kaksteist. me hääletasime täielikku jama, sellepärast et ei tegeleta probleemiga, et Euroopa Parlamendil on kolm asukohta, Brüssel, Strasbourg ja Luksemburg, mis tihti unustatakse ära kakssada viiskümmend miljonit eurot on need reisikulud ühes kuus ja mina teeksin konstruktiivse ettepaneku selle asemel, et kaksteist korda eraldi kohtuda Strasbourgis, me võiksime teha need äh, kohtumised kõik ühe nädala jooksul, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, äh, reede iga päev kolm istungjärku, niimoodi saaksime vältida siia kaksteist korda tulemist ja säästaksime suure hulga raha. härra Hännon, üks minut, palun. tänan, härra president on tõesti midagi erakordset selles, kuidas äh, parlament äh, pendeldab iga kuu siin kahe koha vahel, me raiskame miljoneid, äh, et tuua siia parlamendisaadikud, tõlgid ja teised, me räägime globaalsest soojenemisest, aga me siin paiskame õhku tohutu hulga heitmeid kas või veoautode poolt, mis veavad siia neid suuri hulka dokumente loomulikult meil on siin äh, ajalooline asukoht ähm, ja me ei peaks loomulikult äh, ühte kohta kõiki institutsioone koondama, aga parlamendil peaks olema siiski üks asukoht, kas me siis otsustame, et see on Strasbourgis või otsustame, et see on Brüsselis, lõpetagem see raiskamine ja säästu ajal võiks ju ometi äh, ka säästa, nagu seda teevad meie kodanikud. härra Kolnis, palun üks minut. härra president, need hääletused, mis äh, täna toimusid, on manöövriks äh, lepingu ja selle sõna vastu. lepingus on kirjas, et kaksteist äh, istungit peavad toimuma Strasburgis ja nüüd, kui on pandud ühte nädalasse kaks äh, osa istungjärku, siis äh, see läheb vastuollu lepingu sõnaga, jääb ainult üle ära oodata Luksemburgi kohtu otsust. kakskümmend aastat äh, juba üritatakse vältida Strasburgi, üritatakse loobuda Strasburgist, kolleegidel on õigus, me ei saa seda olukorda aktsepteerida aga Brüsselist ei peaks äh, saama kõikide institutsioonide keskus, me peaksime hoopis parlamendi tegevuse suuremas osas äh, Strasbourgi üle tooma. ja mitte ainult äh, Prantsuse ametkonnad ei peaks sellele tähelepanu juhtima. härra president, täna ei võitnud Brüsseli fraktsioon Strasbourgi üle, sellepärast et me vähendasime ka Brüsseli nädalaid, nii et seis on üks ühe vastu aga armsad kolleegid, mida me siis tegime? me hääletasime juriidiliselt äh, valesti. kui nüüd äh, augusti ja oktoobri osaistungjärgud peaksid toimuma ühel nädalal, siis see on ebaseaduslik lepingus on kirjas, et igakuised osaistungjärgud ja säästuga ei saa seda õigustada kulud on seitsekümmend äh, miljonit, äh, see on loomulikult ka suur äh, summa, aga kulud tekivad sellest, et meil on siin varibürokraatiat Brüsselis, kui me keskendaksime oma töö Brüssel, vabandust, Strasbourgile, siis meil oleks tõesti iseseisev demokraatlik nägu siin Euroopas ja Fernandesi raport härra Van Dalen kas ta on siin? härra Jaar, üks minut, palun. tänan, härra president, ma palusin sõna seoses eelarvelaste läbirääkimistega, kuna ma olen arvamusel, et Euroopa Parlamendi ei kohelda alati õiglaselt. meie Euroopa Parlamendi saadikutena pooldame säästmist, aga siin räägime me ka sellest, et me saaksime oma ülesandeid kohaselt täita. Euroopa Parlamendi eelarve kasv praegusel määral ei ole aga vastuvõetav, siin ei arvestata sellega, et meil tuleb juurde töötajaid, et me rahastame Horvaatia liitumist ja nii edasi. ma olen arvamusel, et selles küsimuses tuleb leida hiljem üks parem kompromiss. suur tänu! nüüd siis järgmise raporti juurde. proua Masooni, üks minut, palun. tänan, härra president. Türgi, nagu me kõik äh, teame, on Euroopa Liidu jaoks oluline strateegiline partner. ta on meie poliitiliste ja majanduslike huvide keskmes. Türgi mängib väga olulist rolli ka Euroopa Liidu äh, suhetes Vahemere riikidega ja Lähis-Ida riikidega. liitumisläbirääkimised äh, on äh, käimas juba pikka aega, see on tõesti väga pikale veninud ja on mõningad olulised punktid, assotsiatsioonilepingus, mis on juba lõpule viidud, meil tuleb tähelepanu pöörata vabadustele, usuvabadus, sõnavabadus ja nii edasi. Nendes valdkondades on Türgi teinud vähe edusamme, olgugi et ka kodanikud juba võtavad sel teemal sõna. me ei saa silma kinni pigistada põhivabaduste osas, me peame tegutsema otsustavalt ja kutsuma üles komisjoni ja nõukogu äh, mitte nii-öelda üle parda viskama neid positiivseid tulemusi, mis on saavutatud. ja kindlasti tuleks arvestada sellega, et meil võib Türgiga tulla priviligeeritud partnerlus. see ei peaks endaga kaasa tooma tingimata liitumist. Te rääkisite seoses valeraportiga, Türgi raport alles tuleb. Te palusite sõna seoses äh, eelmise raportiga, nii et nüüd äh, härra Kalinovski, üks minut. president mered ja ookeanid moodustavad äh, suure osa meie planeedist, me tihtipeale ei arvesta sellega, Atlandi piirkond on ääretult oluline energiapoliitika ja kalanduspoliitika seisukohast, seal on ka palju nafta, gaasi ja metallivarusid. kliimamuutustel võib olla katastroofiline mõju Atlandi piirkonna rannikualadele ja seetõttu meil ongi vaja ühtset strateegiat, mis äh, tugevdaks äh, head ähm, haldust ja aitaks äh, kaasa kodanike elukvaliteedi parandamisele. Türgi teemal nüüd härra Kalinovski, palun. härra Kalinovski, üks teie minut Türgi teemal. Panie przewodniczący, jakaś pomyłka, ja mam zabrać głos w polityce przemysłu. tänan. siin on nüüd äh, vigu, viga tehtud, ma tahtsin rääkida tööstuspoliitikast seoses globaliseerumisega przepraszam panie przewodniczący pomyłka jakaś nastąpiła ja mam zabrać głos e, w... viga on tulnud sisse ma tahtsin rääkida globaliseerumisest mitte tööstuspoliitikast For Turkey, I assume you don't want to speak on that, so now I give the floor to Mrs. Mazzoni. hästi, jah, te nüüd olete siin Türgi nimekirjas olnud. Mi scusi, president, ma adesso io faccio l'inter-. ma vabandan kas ma tohin nüüd Atlandi strateegiast kõnelda, jah? mina ei ole süüdi, et teie valel raporti teemal sõna võtsite. aga nüüd võite ikkagi eelmise raporti teemal kõnelda, kui tahate. noh, nii nüüd ma räägin Atlandi strateegiast. aitäh, president, ja ma vabandan, et ma eksisin raamistik, mis äh, on meil olemas äh, nendeks aruteludeks, äh, on merekeskkonna direktiiv. nagu kolleegid juba ütlesid, peame me pöörama tähelepanu merekeskkonna kaitsele, me peame paika panema ühised põhimõtted Äh, millele tuginedes liikmesriigid peavad välja töötama oma strateegiat ja samuti peame tegema koostööd kolmandate riikidega selleks, et saavutada meie vetes korralikud keskkonnastandardid. niimoodi oleksime me pidanud koostama ka oma Atlandi ookeani strateegia, äh, kasutades neid nõukogu indikaatoreid, mis esitati möödunud aasta neljateistkümnendal juulil, nii nagu ka komisjoni esindaja siin kojas mainis. resolutsioon läheb sellest aga kaugemale ja läheb palju kaugemale konsultatsioonidest, mida nõukogus tehti, tuleb välja makroregionaalse strateegiaga ja mis läheb isegi kaugemale Atlandi ookeanist endast. ma tõesti loodan, et äh, komisjoni teatis äh, ja viib selle ikkagi tagasi äh, just nimelt mereliste ja keskkonna aspektide juurde. aitäh! nüüd räägime siis Türgi teemal. tänan, president. hea tulemus Türgi hääletusel. ma olen kindel, et äh, tunnustust äh, väärivad kõik need äh, meetmed, mis teevad äh, Türgist inimõigusi ja vabadusi austava riigi. liikmesriigid äh, peaksid äh, toetama Türgit läbiviidavates reformides, oluline on keskenduda probleemsetele küsimustele, nagu näiteks konstitutsioon, naiste õigused, vähemuste õigused, tuleb tähelepanu juhtida nendele probleemidele, mis eksisteerivad ja proua Sadakiani üheks minutiks järgmisena. aitäh, president. mina hääletasin Türgi resolutsiooni poolt, sellepärast et põhiseaduse reformid, mis leidsid aset kaheteistkümnendal septembril, on leidmas tunnustamist kui oluline samm edasi Euroopa suunal loomulikult Türgi peab tegema palju suuremaid enusamme, äh, ajakirjanikke on näiteks vahistatud, aga ärgem unustagem, et Türgi on meie seitsmes kaubanduspartner suuruselt. kaubandus äh, on juba sajandeid aidanud riikidel teineteisega rahus koos elada me peame tugevdama sidemeid Euroopa Liidu ja Türgi vahel, eriti läbi nõnda, nõndanimetatud merekiirteede, mis ühendavad äh, kahe riigi mereteid. see oleks samuti osaks äh, strateegiast, mis näeb ette raudteeühendust kahe poole vahel äh, seega saaksime vähendada transporti maanteel. härra Pielan järgmisena panie przewodniczący! turcja to ważny sąsiad unii europejskiej. tänan president türgi on väga oluline naaber euroopa liidule. raport juhib tähelepanu suurtele muutustele mis on seal aset leidnud. on äh, tehtud muudatusi põhiseadusesse, mis muudavad riiki demokraatlikumaks, on aga valdkondi, kus me sooviksime näha rohkem edasiminekut. põhimõtteline tähendus on äh, suhetel naabritega ja kui Küprose küsimust ei lahendata, siis ka kõik teised küsimused on äh, tupikus. kodanikuvabadused ja usuvabadus on tähtsad. ma loodan, et raport ütleb oma lõppjäreldustes, et äh, Türgis on võimalik saavutada edasiminekut ning et muudatusi ei tehta mitte ainult majandusvaldkonnas, vaid ka kodanikevabadustega osaduses. aitäh, ma olen täiesti kindel, et inimene, kes praegu sõna võttis, oli härra Grip ja mitte härra Pilan, on mul õigus? ma palusin härra Pilanil sõna võtta, aga võtku ta siis nüüd sõna. tänan, president kui ma käisin delegatsiooniga eelmisel aastal Türgis, siis ma nägin äh, oma silmaga integratsiooniprotsessi edenemist. tugevdatud on usuvabadust, äh, ametiühingute tegutsemisõigust äh, ja samuti on parandatud koostööd kodanikuühiskonnaga kodanikuvabadused, äh, kogunemisvabadus äh, äh, on aga teemad, mis valmistavad muret, eriti ka niinimetatud aumõrvade küsimus. oluline on pöörata tähelepanu ka Armeenia ja Türgi piiri küsimustele ja Küprose olukorrale. toetasime seda resolutsiooni, kuna see toetus on äh, liikmesriikidega Poola huvides. härra Piiper, üks minut, palun. tänan, härra president. ma jäin erapooletuks Türgi eduaruande osas mitte sellepärast, et ma ei oleks nõuks analüüsiga siin räägitakse inimõiguste rikkumisest, ajakirjandusvabaduse piiramisest, valimisõiguse rikkumisest, aga ma jäin äh, erapooletuks äh, sellepärast, et Euroopa Liit peab oma nõudmistes olema palju järjepidavam. kui äh, Türgi otsustavaid reforme läbi ei vii, siis me ei peaks ka pidama liitumisläbirääkimisi. on aeg, et Euroopa Parlament jõu-, nõuaks liitumisläbirääkimiste peatamist. härra Takula järgmisena. arvoisa puhemees. austatud president, on tõsi, et äh, Türgi on edasi liikunud viimastel aastatel, aga kui nüüd vaadata Kopenhaageni kriteeriumeid Euroopa Liidu liikmelisuse valdkonnas, siis Türgi on nende täitmisest veel kaugel ja tundub, et meie elueal Türgi küll Euroopa Liiduga ei liitu. see läte punkt neil naiste õiguste ja inimõiguste, vähemuste õiguste osas on niivõrd äh, madal, et nad ei küündi veel Euroopa väärtuste ühenduseni. väga oluline on tähelepanu juhtida ka Küprose olukorrale, kui äh, Türgi okupeerib poolt Euroopa Liidu liikmesriiki, siis me peame olema väga äh, karmid me ei saa lubada sellist nii-öelda kahel toolil istumist, mida Türgi siin viljeleb, me loomulikult peame julgustama Türgit arenema, aga me peame toonitama, et Euroopa Liit ei tagane oma väärtustest. härra Hännan, üks minut, palun. president, Euroopa Liidu suhtumine Türgis on midagi, mida kunagi hakatakse pidama põlvkonna veaks me oleksime pidanud siis algusest peale toetama Türgi liitumist või oleksime pidanud ütlema, et seda ei toimu ja otsime alternatiive. aga alguses me lubasime liitumist ja nüüd me e, teeskleme, me andsime lubadusi, mida me ei kavatsegi täita ja see tekitab viha. E, Türgi on teinud väga palju järeleandmisi e, Ringhäälingu, Küprose osas, muude asjade osas me oleme pannud nad äh, kannatama Armeenia massivõrva pärast ja, ja lõppkokkuvõttes me lihtsalt äh, äh ei anna neile liikmestaatust, me äh, äh, võr-, võ-, niimoodi tõrjume selle riigi endast eemale ja võib-olla nad, mõnel päeval läheb, me ei vaja nende abi, et džihaadi ekstremistide vastu võidelda härra president, olgugi et ma jagan härra Piiperi muresid, hääletasin ma raporti poolt, sellepärast et me ütlesime kohe raporti alguses selgelt välja, et läbirääkimised on pikk protsess äh, avatud lõpuga. me lükkasime tagasi rohelise ettepaneku, mis äh, tahtis äh, paika panna liikmelisuse kui lõppeesmärgi, sama oleme me teinud äh, sotsiaaldemokraatide ettepanekuga aastaid tagasi, nii et parlamendi suund on täiesti õige, aga me peaksime tegema nüüd järgmise sammu, nagu ütles ka härra Piiper Äh, peaksime ütlema Türgile otse välja, et liikmelisus ei tule kõne alla, sellepärast et Türgil käib see üle jõu ja Euroopa ei suudaks Türgit äh, vastu võtta. me peaksime loobuma sellest äh, pikast valest. ja mis puudutab edusamme, siis need on Türgi enda huvides ja Euroopa Nõukogus ja NATO-s on Türgi loomulikult meie lähim liitlane ja nüüd Montenegro teemal härra Zemke, üks minut kõigepealt. president ma tahaksin liituda aruteluga, mida peeti siin saalis seoses Montenegro liitumisega. ma küsisin komisjonilt ja nõukogult äh, protsessi ajakava kohta, ehk siis äh, millal võiks Montenegrost saata täisõiguslik äh, liige ja kahjuks oma konkreetsele küsimusele ma ei saanud mitte mingisugust vastust. sellegipoolest ma hääletasin resolutsiooni poolt. on olulisi põhjuseid selleks, esiteks see on oluline Horvaatiale ja teiseks, see on verstapostiks teistele Balkani piirkonna riikidele. tegemist on positiivse resolutsiooniga, mis näitab, et Euroopa väärtused on endiselt ahvatlevad väärtused. härra Posselt, palun. härra president laienemispoliitikas peaks meil olema mingi korrapoliitiline raamistik. me peaksime juunis lõpetama liitumisläbirääkimised Horvaatiaga nagu planeeritud ja sügisel hääletama selle poolt, et algaks Horvaatia vastuvõtmise protsess, me soovime teda vastu võtta hiljemalt ülejärgmisel aastal aga mida siis äh, edasi teha? meil tuleb äh, integreerida see väike osa Kagu-Euroopast, kõigepealt Makedoonia ja siis äh, Montenegro ja siis me saadaksime välja signaali kõikidele riikidele seal, et kui kriteeriumid äh, täidetakse, siis nad äh, saavad äh, liituda meiega. erinevalt Türgist on nad sügavalt euroopalikud riigid, mille tulevik on kindlasti meie hulgas. Montenegro on väike riik sügavate Euroopa traditsioonidega ja ma jään juba ära ootama läbirääkimisi Montenegroga. ja nüüd läheme Jaroka raporti juurde, proua Mastella vabandust, härra Mastela. aitäh, president, meil on ikka veel vaja väga palju ära teha, võitlemaks diskrimineerimise vastu Euroopas. ma olen raportööriga nõus, kui ta ütleb, et diskrimineerimine etnilistel põhjustel Äh, on võib-olla küll kadunud, aga äh, romide majanduslik ja sotsiaalne tõrjutus pole kuhugi kadunud ning see on suurimaid probleeme, millega me peame Euroopas järgmistel aastatel silmitsi seisma. raportis rõhutatakse majandust, äh, haridust, geograafilisi tegureid, hariduse puudumine tähendab seda, seda loomulikult, et inimestel on raske tulla tööturule, nad ei ole kvalifitseeritud, me peame hakkama mõtlema sellele, kuidas romisid integreerida Äh, väga paljud äh, neist töötavad äh, ebakindlates tingimustes, nii et, et meil on vaja tõesti nende probleemid lahendada, see on üks suurimaid inimõiguste alaseid probleeme Euroopas. härra Uuda järgmisena. tänan. väga oluline on selliseid arutelusid parlamendis pidada, osad arvavad, et Euroopa Liit ei peaks muidugi sekkuma, teised on jällegi eriarvamusel. aga ma ei räägi siin eelkõige finantsküsimustest. väga oluline on, et see raport on meil nüüd laual, sellepärast et äh, lõpuks ometi on meil otsus, mis näitab äh, milline tulemus on olnud nendel äh, integratsioonipoliitika äh, rahadel, mis me oleme seni roomadele andnud? meil on vaja nüüd äh, luua uus strateegia uute vahenditega. seetõttu hääletas meie fraktsioon selle raporti poolt, sest liigub õiges suunas. Rakuliani aitäh, president. kui me võtsime vastu Rahvapartei algatuse, siis astusime sammu edasi äh, romide integreerimise suunas. meil on vaja äh, teha lõpp äh, romide kogukondade äh, marginaliseerimisele ja diskrimineerimisele, tagada neile juurdepääs tervishoiule, haridusele samuti tervitan ma rohkemat koordineerimist eh, kohalike regionaalsete võimuorganitega. tekst, mille me heaks kiitsime, näeb ette kontrollimehhanismid, mis peaksid tagama selle, et raha tõesti läheb selleks otstarbeks, milleks ta on mõeldud samuti tuleb hoolitseda selle eest, et liikmesriigid neile eraldatud vahendeid ka korralikult äh, kasutavad. ma arvan aga, et me saaksime teha veelgi enam, me saaksime teha veelgi enam, äh, tunnustamaks mustlaste õigusi ja kohustusi kui kodanikud. ja ka Rooma kogukond peab hoolitsema selle eest, et nende integratsioon tõesti tegelikkuseks saab järgmine kõneleja, president, me oleme kõik nõus sellega, et meil on vaja Euroopa Liidu strateegiat romide integreerimise kohta ning me ei tohiks alahinnata nende vastast diskrimineerimist, aga ei saa olla õigusi ilma kohustusteta, ei saa olla ka kaasamist, kui ei järgita seadusi. kui me vaatame neid kohutavaid tingimusi, milledes romid äh, mõnikord elavad, seda, et nad koolis eriti ei käi, äh, probleeme, mis neil on äh,, Äh, integratsiooniga, äh, kuritegevus, prostitutsioon, mis nende hulgas vahel aset leiab, äh, on minu arvates pisut silmakirjalik süüditad, süüdistada selles kõiges üksnes institutsioone ning mõe-, mitte mõelda inimestele, kes neid kuritegusid toime panevad. ja siin äh, me ei ole viidanud äh, kahe tuhande neljanda aasta aastast pärit dokumendile, mis tahab, äh, pöörab tähelepanu ka avalikule korrale ja turvalisusele. härra Antoniotsi, üks minut, palun. aitäh. härra president, proua Jaroka raport on äärmiselt oluline ning koos komisjoni teatisega saab see olla aluseks tulevastele aruteludele Euroopa Liidu roomide platvormi teemal. aprillis arutatakse seda Budapestis, ma äh, leian, et meil Euroopas on olemas miinimumstandardid, mis puudutavad haridust, eluaset, tööhõivet ma arvan, et me peaksime tähelepanelikult äh, tegele-, rohkem tähelepanu pöörama just nimelt äh, põhiharidusega see on üks viis, kuidas me saame äh, romide vähemust kaasata. ma arvan, et äh, Bulgaaria, äh, Itaalia, Soome, kõik need riigid vajavad seda, et komisjon mängi-, mängiks juhtrolli, et see integratsioonistrateegia tõesti ellu rakendatakse. loomulikult tuleb meil paika panna ka mustlaste kohustused. härra Crocetta järgmine. Ah, signora Crocetta, no. proua Crocetta paistab, et järgmine kõneleja ei ole kohal. nüüd härra Arlaki üheks minutiks. minu fraktsioon toetas seda raportit sellepärast, et asi liigub õiges suunas. meil on vaja tõepoolest Euroopa Liidu strateegiat mustlaste kaasamiseks. selles raportis tuuakse selgesti välja, millistes rasketes tingimustes mustlased elavad, viidatakse nende kultuurile, aga samal ajal e, räägitakse siin Euroopa Liidu tasemel miinimumstandardite sisseviimisest, mis aitavad kaasa integratsioonile. siin e, kutsutakse üles hõlmama e, mustlasi tööturul, Eh, et nende hulgas oleks rohkem eh, eraettevõtjaid. meie toetame eriti seda, et eh, toimub niisugune rohujuure tasandil integratsioon, et lastele antakse kooliharidust. see on kõik väga hea, aitäh. nüüd proua Koome üheks minutiks. suur tänu, härra president. see on väga oluline algatus väga oluline on see, et meil oleks tõepoolest Euroopa strateegia eh, mustlaste hõlmamiseks, meil on tõepoolest vaja võidelda diskrimineerimise vastu Euroopa tasemel, eriti arvestades praegust majanduskriisi. meil on vaja uut õiguslikku raamistikku ning me peame lahendama selle eh, probleemi, sellepärast et mittesiduv seadusandlus meid ei aita. oluline on see, et eh, töötaks edasi ka eh, mustasi käsitlev rakkerühm ning on vaja hinnata, millise tõhususega on need sammud, mida siseturul tehakse eh, on oluline, et eh, ühiskonna haavatavamad liikmed saaksid samamoodi kaitstud, et nende inimõigused, nende inimväärikus oleks kaitstud aga me peame ka nendega tõsiselt tegelema, kui nad ei eh, järgi Euroopa eh, reegleid. järgmine kõneleja, suur tänu, kui me täna hääletasime, siis me astusime ühe sammu edasi selles suunas, et me ka lõplikult selle probleemi lahendaksime, aga tegelikult see ei olnud kõige parem resolutsioon, mille poolt me hääletasime. Eh, muudatusettepanekuid oli kolmsada ja tegelikult kompromissi kujul läksid nad kõik läbi ning mulle tundub, et tänu sellele strateegia lahjendus komisjon ja selle rakkerühm peab tagama selle, et meil on tõepoolest õige statistika, et meil peaks olema ka määratud ametisse eh, üks kõrgetasemeline isik, kes jälgib selle strateegia rakendamist. tegelikult oleksime võinud selle strateegia vallas teha rohkem ära. kui meil oleks olnud mingisugune vaheraport, siis me oleksime eh, öelnud selles ka, mida peavad eh, mustlaste kogukonnad ise tegema nendes maades, kus nad eh, asuvad ja ma arvan, et me peame selle aspekti võtma arvesse tulevikus. nüüd härra Angelini suur tänu. kõik lapsed, kes koolis ei käi, kõik lapsed, eh, kes eh, vajuvad eh, kuritegevusse, need, need on õnnetuseks meie tahame tulemusi ning me loodame, et komisjoni ettepanek, mis tuleb aprillikuuses, eh, pakub välja konstruktiivse eh, lahenemise, lähenemise ning et Euroopa institutsioonid ehm, löövad kaasa mustasprobleemi lahendamisel. see peab tagama et mm, ainult liikmesriikide valitsused ei pea tegelema kõikide nende probleemidega, mis antud temaatikast tõusetub. peavad olema eh, paika pandud tingimused, eh, mis puudutavad eh, laste koolis käimist, nendel peavad olema oma elukohaga seotud kohustused ja kui neid tingimusi ei täidata, ei täideta, siis peab ka midagi olema võimalik ette võtta. Äh, härra Baltasaari. suur tänu, president, mina hääletasin selle raporti poolt. ma tahaksin äh, õnnitleda proua Jarokat, sest ta suutis võtta arvesse erinevad arvamused ja äh, luua niisuguse strateegia, mis on suunatud, mis on suunatud käsitletakse siin tervishoiuprobleeme, käsitletakse ehm, eh, elamisküsimusi, elukoha küsimusi ja ma loodan tõepoolest, et nii komisjon kui ka kohalikud omavalitsused suudavad teha kõik, et probleemi lahendada. ainukene asi, mis mulle selles raportis ei meeldinud, oli see, et, et mõned mustas kogukonnad ei taha eh, osaleda eh, integratsioonis ja mis siis nendega teha, kui nad tõepoolest seda ei soovi? Eh, peavad olema mitmesugused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 räägime siin põhiõigustest selles valdkonnas, aga me peame ka edasi liikuma. ei tohi unustada, et need põhimõtted on tegelikult eh, traditsiooniks nende inimeste elus. me peame vaatama tegelikult, milliseid, ehm, milliseid mõõdikuid kasutada, me peame eh, julgustama eh, mustlasi mm, omandama haridust. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad me räägime siin roomade integratsioonist me teame, et romad elavad nii Euroopa lääne kui idariikides ning tuleb nentida, et äh, see on väga huvitav olukord, et läänepoolsetes riikides juba aastakümneid on äh, demokraatlikes tingimustes olukord äh, alati parem olnud ning minu koduriigis Ungaris me võitleme probleemidega ja need probleemid on sarnased lääneriikide probleemidele. kui me arutame lõimumise teemat, siis väga tihti räägitakse sellega seoses ka tööturust ja räägitakse, et ka romadel peab olema õigus juurdepääsule tööturule, haridussüsteemile, tervishoiusüsteemile, see on õigustatud nõudmine ja me peame seda ka täitma. suur tänu ja kolleeg Takula. suur tänu, härra esimees see raport oli eh, väga oluline raport ning ma arvan, et igaüks siin kojas mõistab, et on tõesti viimane aeg, et me hakkaksime selle teemaga tegelema ka Euroopa Liidu tasandil. igalühel peavad olema samasugused õigused, ükskõik, kas nad on romad või mõnest teisest rahvusest, kuid romadele praegu ei ole võrdseid õigusi tagatud. kuid oluline ei ole mitte ainult hea raporti koostamine, vaid meil on vaja ka tegevusi ja see, millega me praegu te peame tegelema, on vaadata, kuidas me saame edeneda selleks, et tagada, et see raport ei jääks lihtsalt äh, headeks äh, soovideks. meie soovime, et äh, romade olukord Euroopa territooriumil paraneks tunduvalt ja seetõttu on oluline ka jätkumeetmete võtmine peale seda raportit. võib-olla me saaksime kas või luua esind-, esindaja koha, et tema tegeleks äh, nende soovide tegelikkuseks muutmisega, suur tänu! ja Langeni raport on viimane raport ja nüüd kõigepealt härra Mastella. profonda crisi economica ha colpito l'industria europea ne ha al contempo evidenziato la sua importanza per l'economia del suur tänu! me oleme näinud, et Euroopa Liidu roll on äärmiselt oluline, me oleme palju rääkinud enesereguleerimisest, kuid me oleme ka näinud, et me peame meetmeid võtma veel ähm, turu, turgude enesereguleerimise kõrval. Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia räägib koordineerimisest, meil on meil on vaja, et Euroopa Liit kasutaks ära kõik võimalused selleks, et arendada välja oma tööstuspoliitikat, meil on vaja tugevdada oma tööturgu ja Euroopa Liit peab säilitama oma võtmerolli maailmaturul. nüüd, kus me räägime tööstuspoliitikast, siis me peame tagama ka äh, selle, et oleks juurdepääs tagatud ka Euroopa turule ja siinkohal on vaja nii äh, ka makroökonoomilist lähenemist äh, meie tööhõive ja sotsiaalturule, siin oleks vaja tegeleda ka maksandusküsimustega. suur tänu, äh, kolleeg Lamassoor. Grazie, president, la relatsioone Lang äh, affronta un suur tänu, Langeni raport äh, tegeleb äärmiselt olulise probleemiga, nimelt sellele, sellega, kuidas me reageerime finants- ja majanduskriisile, mis on meie majandusolukorda ja tööturgu väga negatiivselt mõjutanud siin tuleb äh, kokku viia kõik olulised parameetrid, mille eesmärgiks oleks äh, leevendada tekkinud olukorda. meie ettevõtlust tuleb tugevdada ja ma arvan, et äh, siin raportis on välja toodud väga häid lähenemisviise. ma sooviksin raportööri tööd tõesti kiita, ta on suutnud üle viiesaja muudatusettepaneku kokku võtta ning tal on õnnestunud äh, sellega äh, raportit veelgi paremaks muuta, siin on tegu tööstuspoliitikaga ja siin on käsitletud tõesti kõiki tööstuspoliitika sektoreid, siin räägitakse eelkõige kontrollimudelitest, mis peaksid lähenema alt üles ja nüüd äh, on siin räägitud ka Euroopa patendist, siin on aga üks punkt sees, millega ma päris nõus ei olnud, aga muus osas ma leidsin, et see raport oli vägagi positiivne. suur tänu, kolleeg Komif. teda saalis ei ole, siis härra Antoni Ots üheks minutiks. Grazie signor Presidente, questo rapporto mette in evidenza molti aspetti positivi e rispecchia le considerazioni e le esigenze espresse dalle varie associazioni. suur tänu. me peame arvesse võtma ka riikide tööstusassotsiatsioonide poolt tehtud ettepanekuid, seetõttu äh, ei ole mina, olen mina äh, selle raporti põhiosaga nõus, aga samas siin on ka teatud küsimusi, näiteks energiakasutuse, ressursikasutuse ja patentidega seoses. me oleme ka päritolumärgiste osas jõudnud Euroopa lä-, lähenemiseni ja see konsolideerib meie lähenemist. ma hääletasin selle raporti poolt, sest ma loodan, et selle raporti vastuvõtmine Äh, lõpetab institutsioonide poolsed erinevate ambitsioonikate programmide elluviimise erinevate eesmärkide nimel paralleelselt. härra Kalinovski, palun. suur tänu, president. tööstus areneb väga kiiresti kogu maailmas. selleks, et mitte Hiinast või Indiast maha jääda peame me tegema sisulisi muudatusi. Euroopa peab maailmale pakkuma midagi muud kui lihtsalt reostust keemiliste ainetega, me peaksime investeerima eh, meditsiini, farmakoloogiasse, innovatsiooni, samuti põllumajandusse. ja ma ei räägi siin suurpõllundusest või suurlautadest, ma tahaksin lihtsamaid meetmeid, mis hõlbustaksid inimestel äh, toidu tootmist sellisel viisil, mis oleks tervislik ja mis aitaks neil investeerida äh, taastuvenergiasse. Äh, teadusuuringud ja innovatsioon on olulised, sest Euroopa muutub vanemaks ja vanemaks. härra Mikolašik, üks minut. suur tänu. tööstuspoliitika on majanduspoliitika üheks osaks selle aluseks peab olema ja selle tulemuseks peab olema jätkusuutlik arung. Euroopa tööstuspoliitika on väga keerulises konkurentsiolukorras ja seetõttu Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et Euroopa tööstuspoliitika jääks ka meie majanduskasvu mootoriks. seetõttu me peame seda arengut tagama paremate tingimuste saavutamisega läbirääkimistel ja ka lepingute raames. siin on oluline ka intellektuaalomandi õiguskaitse, autoriõiguse kaitse. Euroopa Liidul on palju konkurentsieeliseid ja on palju eeliseid ka inimressursis, kuid meil on vaja ikkagi veelgi rohkem investeerida teadus-arendustegevusse. suur tänu ja kolleeg Pialen! härra president, tööstustoodang moodustab umbes kolm neljandikku Euroopa ekspordist ja puudutab väga paljusid töökohti, sellepärast on tööstus meie majanduse jaoks väga oluline. me peaksime tegema majanduskriisist oma järeldused ja samuti ka maailmas toimivast äh, äärmiselt tihedast konkurentsist peaksime tagama Euroopa tööstusele head arenemistingimused Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia paistab pakkuvat uusi lahendusi, uut potentsiaali ja uut eh, investeerimis- ja moderniseerimisvõimekust liikmesriikidele. peaksime ka keskenduma kvaliteetsetele töökohtadele, sest ainult nende kaudu on võimalik eh, viia Euroopa majandusmaailmas juhtkohale me, meil peaks olema ka integreeritud tööstuspoliitika, ja liikumine tööstuspõhiselt majanduselt äh, teadmuspõhisele majandusele. kolleeg Saniki ei ole siin. proua Muscardini, üks minut, palun. suur tänu, president. räägime siin sektorist, mis esindab viitekümmet seitset miljonit töötajat, tegemist on suure ekspordisektoriga, see loob kolmandiku Euroopa SKT-st, nii et siin on tõesti vaja sektoripõhist poliitikat, et tagada kasv ja areng. meil on vaja tööstustegevust, mis oleks väga innovatiivne selleks, et tagada konkurentsivõime. rahvusvaheline kaubandus, eriti kaubavood rõhutavad äh, efektiivse kaubanduskaitsesüsteemi vajalikkust, me peame kaitsma Euroopa Liidu huvisid äh, tulevastel läbirääkimistel selleks, et kaitsta tööstusettevõtteid ja töökohti. see on väga oluline, kui me soovime majanduskriisist väljuda ja tagada, et äh, tootmissektor ja reaalmajandus saaksid prioriteedi võrreldes finants sektori ja spekulantide ees. jälle üks minut. mikro. mikrofon, palun. suur tänu, härra president, mina leian, et äärmiselt oluline on see, et me saime selle raporti üle arutada ja seda ka hääletada kõige parem oleks loomulikult see, kui eh, kriise ei tekiks, kuid kõige hullem on see, kui kriisiolukordadest ei õpita ja ma arvan, et viimasest kriisist me peame õppima seda, et me peame Euroopa Liidu tööstuspoliitikaga tegelema, kuigi enne eelmist eh, kriisi oli ka väga palju neid eh, kolleege, kes arvasid, et see, siin on väga lihtne lihtsalt raha teenida kuid Euroopa Liidu jaoks on äh, majandus- ja tööstuspoliitika äärmiselt oluline ja seetõttu ma leian, et on äärmiselt oluline ka, et me rohkem tähelepanu sellele pöörame, loomulikult on ka hea, et me siin pöörame tähelepanu innovatsioonile, jätkusuutlikkusele ja tööstuspoliitika tulevikule, kuid äh, ma leian, et selles äh, raportis me oleme eelkõige jäänud oma traditsioonilise tööstuspoliitika juurde, seetõttu mul on väga hea meel, et me saime seda küsimust arutada, suur tänu. kolleeg Kelly. Eh, suur tänu, ma hääletasin selle raporti poolt, sest meil oli ülim aeg keskenduda tööstuspoliitikale Euroopa Liidu jaoks. Pole kahtlust, et me oleme viimastel aastatel teistest suurtest riikidest maha jäänud. loodame, et see tulevikus muutub ma tahaksin rääkida ka ettevõtlusmaksu harmoneerimisest, minu riik sellega ei nõustu. ettevõtte tulumaks on meie jaoks väga oluline ja ma arvan, et iga riik peab ise maksumäära sätestama. räägitakse, et äh, osa riike küll evib kõrget äh, maksu, aga tegelikult ettevõtted maksavad väga vähe. suur tänu. kirjus äh, Grzyb, Jene Lepto härra Ktebi, palun. meie resolutsioon tuleneb arutelust tööstuspoliitika üle, resolutsioon vajab toetust, iseäranis praegusel hetkel, kui ülemaailmastumine seab küsimärgi alla meie tööstuspoliitika säilimise me peame ellu viima ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid, tahame vältida tööstuse ümberpaigutumist, hoida töökohti, mõlemad on väga olulised teemad, mida arutati nimetatud resolutsiooni ettevalmistuse käigus me nägime ka, et väike ja keskmise suurusega ettevõtted on väga olulised. energiasektoris on oluline tooraine küsimus. me peame kasutama ära ka sünergiat erinevate Euroopa Liidu poliitika vahel, poliitikate vahel. näiteks ühendama tööstuse, kaubanduse ja põllumajanduspoliitika. suur tänu, mina hääletasin algatuse poolt, sellepärast et Euroopa Liit peab seisma uue tööstuspoliitika eest, arvestades praegu kriisi, üleilmastumist, kolmandate riikide kiiret arengut, me peame isegi palju rohkem ära tegema, rohkem investeerima, erainvesteeringuid oleks rohkem vaja, oleks vaja rohkem soodustada era- ja avaliku sektori partnerlust, meil on vaja kvalifitseeritud töökohti, kvaliteetseid töökohti ning me peame rohkem ära kasutama teaduse ja tehnika saavutusi, võrgustikke, klastreid regioonides. Baskimaal just nii tehaksegi, me kasutame ära just regionaalseid teadmisi ja me ei tohiks unustada seda fakti, sest see aitab meil palju paremat ühist äh, tööstuspoliitikat kujundada. härra Hänan oli viimane kõneleja, aga teda ei ole praegu see tähendab seda, kolleegid, et meie istung on nüüd peatatud kella kolmeni pärastlõunal, tänan.